olukorra kohta Ungaris. ütlen tere tulemast äh, Ungari peaministrile, härra Viktor Orbanile, tere tulemast, äh, härra peaminister. daamid ja härrad, ütlen teile lühidalt äh, kõigepealt mõned sõnad selle kohta, kuidas see istung edasi jätkub siin. kõigepealt tavapäraselt saavad sõna nõukogu ja komisjon. kõigepealt siis annan sõna neile selleks, et nõukogu ja komisjon saaks teha omad avaldused olukorra kohta Ungaris. edasi annan ma sõna fraktsioonide esindajatele ning nende registreeritud kõnelejatele esimese ringi käigus ja siis ka fraktsioonilise kuuluvuseta äh, liikmetele, siis edasi annan härra Orbanile võimaluse sõna võtta selle debati raames. sealt edasi, daamid ja härrad, peame me tavalist debatti, nii nagu ikka. olen härra Orbaniga kokku leppinud, et kui ta selle debati lõpus tahab veel kord sõna saada, selgub loomulikult debati käigus, siis annab meile märku sellest ja siis annan talle veel kord sõna, kui ta seda soovib ja siis sealt edasi ka veel kord fraktsiooni juhtidele. et äh, kui härra Orban teist korda sõna soovib, siis saavad fraktsiooni juhid samuti teist korda sõna. nii et äh, tavapäraselt äh, siis on meil ka lõpus vaba mikrofoni voor, nii nagu ikkagi tavapärast debati puhul. Wir kommen nun nüüd jõuame nõukogu avalduse juurde ja sõna saab Kalnina Lukaševitša nõukogu nimel. olge hea. president Schulz uh... president Schulz, esimene asepresident Timmermans, peaminister, austatud parlamendiliikmed. ma tahaksin oma sõnavõttu täna alustada sellega, et äh, tuletan meelde baasasju. Euroopa Liit ei ole mitte ainult majanduslik ja poliitiline liit, mis annab oma kodanikele võimaluse äh, nautida liikumisvabadust ja ühtset turgu. tegemist on ka jagatud põhiväärtuste liiduga. Need põhiväärtused on kirja pandud aluslepingutes ning seda kajastab ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta Need õigused, vabadused ja põhimõtted on ka kajastatud Euroopa Liidu inimõiguste konventsioonis, mille osapooleks on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. selles valguses on kõikidel institutsioonidel täita oma roll, nii nagu aluslepingutes on paika pandud. parlamendil on väga oluline ning väärtuslik roll, mitte ja sealhulgas suunata komisjoni ja nõukogu tähelepanu erilistele olukordadele. olles Euroopa pluralistlike demokraatiate foorumiks, on parlamendil olnud eriti suur roll äh, hoida demokraatlikke väärtusi. nõukogu on alati teie arvamust äh, kõrgelt hinnanud. nagu te teate, siis nõukogu ei ole arutanud olukorda Ungaris ning see, me ei ole võtnud vastu mitte mingisugust positsiooni selle teema osas. ometigi ma tahaksin eh, teile meelde tuletada, et eesistuja ja nõukogu tervikuna peab väga oluliseks tagamaks, et Euroopa Liidu põhiõigused ja väärtused on täielikult austatud ja seda kõikides poliitikavaldkondades kogu Euroopa Liidus. sallivuse ja mitmekesisuse toetamine on tõhusaim vastus tekkivatele inimõigustalastele väljakutsetele või ohtudele põhivabastuste vallas. president, austatud liikmed, samal ajal lubage mul väljendada tänulikkust parlamendile, an-, kes andis Ungari ametivõimudele kui osapoolele, kes on otseselt selle küsimusega seotud, ka võimaluse täna selles debatis osaleda. nõukogu eesistuja on tänulik ka Ungari ametivõimudele, kes on meiega siin ja täna. president Schulz, esimene asepresident Timmermans, peaminister, austatud parlamendiliikmed ma ei ole praegu, mul ei ole seda voli öelda siin rohkem praegusel hetkel, nõukogu jälgib seda debatti väga lähedalt ning äh, kuulab ära need vaated, mida siin täna väljendatakse. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu! järgnevalt saab sõna komisjoni ase, asepresident härra Timmermans. aitäh, president, ja tahaksin tänada teid ja parlamenti, kes võttis selle teema tänasesse päevakorda tulenevalt hiljutistest arengutest Ungari, Ungaris, mis on pannud mind muretsema. alustan arutelust, mille käivitas peaminister Urb-, Orban äh, surmanuhtluse taaskehtestamise teemal. president Juncker ja ma ise oleme teinud selged avaldused sel teemal ja need esindavad komisjoni ametlikku seisukohta. artikkel kaks Euroopa Liidu põhiõiguste hartas keelab selgesõnaliselt ja selgelt isiku surmamõistmise või äh, hukkamise. Euroopa Inimõiguste Kohus on otsustanud, et äh, surmanuhtlus äh, rikub äh, põhiõiguste hartut, surmanuhtluse mm, likvideerimine on nõue, mis eel, eelneb Euroopa Nõukogu või Euroopa Liidu liikmelisusele. see on osa meie ühistest väärtustest. mis puudutab komisjoni, ei ole kahtlust, et surmanuhtluse taaskehtestamine läheks vastuollu Euroopa Liidu põhiväärtustega. surmanuhtluse taaskehtestamine liikmesriigis tooks kaasa artikli seitse rakendamise Euroopa Liidu lepingus, artikli seitse mehhanismid on seotud väärtustega, millele viitab artikkel kaks, sealhulgas inimväärikus ja austus inimõiguste vastu. nagu te teate, aluslepingud ei näe ette Euroopa Liidu liikmelisuse peatamist või lõpetamist, aga artikkel seitse äh, sätestab äh, väga mm, ranged karistused, äh, tagamaks põhiväärtuste kaitse vastavalt artiklile kaks. konkreetsemalt, mis puudutab olukorda Ungaris, mul on selle kohta järgmised kommentaarid. president Juncker ütles kolme, kolmekümnendal aprillil, et peaminister Orban peaks täpsustama äh, koheselt, et tema eesmärk ei ole taaskehtestada surmanuhtlust. kas tema eesmärk oleks, kui see oleks tema eesmärk, siis tuleks sellest võitlus, see, see oli tsitaat. komisjon on aru saanud, et Ungari valitsusel ei ole konkreetseid plaane ähm, surmanuhtluse kehtestamiseks ja peaminister on kinnitanud president Schulzile, et Ungari valitsus peab kinni Euroopa leping, aluslepingutest ja seadusandlusest viitan kolmekümnenda aprilli president Schulzi mm, pressiteatele. sellegipoolest, kui Ungari valitsus astuks samme selleks, et taaskehtestada surmanuhtlus, siis tahaksin rõhutada, et komisjon on valmis koheselt rakendama kõiki võimalusi tema, mis on tema käsutuses, tagamaks, et Ungari, nagu ka mis tahes teine liikmesriik, täidaks oma kohustusi vastavalt Euroopa Liidu õigusele ja peaks kinni artiklis kaks äh, sätestatud väärtustest. me ei kõhkle hetkekski taolisel puhul. mis puudutab äh, avalikku konsulteerimist äh, rändeteemadel, teine teema, millele on Ungari valitsus viidanud, selle kohta on mul järgmised kommentaarid. üldiselt komisjon leiab, et avalik konsultatsioon võib olla hea valitsemise tööriist ja avalikud asutused saavad välja töötada selle alusel Ähm, lahendusi, mis toetavad elanikkonda, aga ja ma kordan üle seda, mida ma olen juba varasemalt öelnud, konsultatsioonide käigus, mis äh, on äh, erapoolikud ja kus on äh, eksitavad küsimused ja näidatakse üles eelarvamust rändajate hulgas, see ei saa olla objektiivseks aluseks poliitikate väljatöötamisel. rände seostamine terrorismiga, rändajate kujutamine ohuna töökohtadele ja inimestele, see on pahatahtlik ja vale. see ainult äh, toidab äh, väärarusaami ja eelarvamusi. me ei saa ja ei tohi sulgeda oma silmi nendele olulistele väljakutsetele, mille, mille toob kaasa sisseränne meie kogukondadesse, aga me ei tohiks äh, kaotada silmist äh, oma põhiväärtusi ja vajadust äh, säilitada ähm, pluralistlik ja mitmekesine ühiskond, mis põhineb vastastikusel austusel ja iga indiviidi õiguste austamisel. Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, töötavad välja ühiseid reageeringuid praeguste väl-, väljakutsete toimetulekuks, see, need põhinevad vastastikusel mm, austusel ja koostööl, meil on vaja selgitada Euroopa Liidu kodanikele oma poliitikaid tasakaalukalt ja avatult ja meil on vaja seista ühiste euroopalike väärtuste eest, see on ainus viis, kuidas ühiselt äh, progressi saavutada Euroopas. komisjon jätkab äh, olukorra jälgimist äh, väga tähelepanelikult ja tänan Euroopa Parlamenti jätkuva toetuse eest nendel olulistel teemadel. suur tänu, härra Timmermans. järgnevalt Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna eh, juhataja härra Veiber. suur tänu, president, eh, austatud kolleegid ma tahaksin kõigepealt öelda aitäh selle eest, et eh, härra Orban on siin, kui me räägime sellel teemal, on väga hea, et peaminister on tulnud meie ette, see näitab, et ta austab ka Euroopa Parlamenti, suur tänu. meie Rahvapartei fraktsioonina pool aastat tagasi tegime eh, ettepaneku, et tahame rääkida skandaalsetest eh, valimistulemustest eh, Rumaan-, Rumeenias, kus tuhanded inimesed ei saanud presidendivalimisel osaleda, siis parlamendiliikmed siin ütlesid, et see ei ole Euroopa jaoks tähtis, seetõttu äh, Äh, me sellest ei räägi. me räägime viiendat korda täna äh, Ungarist Viktor Orbani kohalolekul, äh, nii et Euroopa, meie fraktsioon on valmis nendel teemadel kõnelema samuti tahan ma öelda, et kui me räägime täna Ungarist, siis äh, meenub mulle üks teema veel, millest me täna räägime. näiteks see, et Ungaril on majanduskasvu äh, mootoriks kaks koma kaheksa protsenti majanduskasvu et, et kuueprotsendise töötusega äh, Ungari on paremal positsioonil kui enamus vasakpoolsete poolt juhitud riike Euroopas ja kahe tuhande kümnendast aastast alates on üle neljakümne seitsmekümne protsendi äh, valijatest toetanud Fidesit nelikümmend üks protsenti nimel ja nüüd äh, vasakpoolsete poole pealt siin äh, me näeme seda, et tugev toetus on tegelikult Ungarile antud. nüüd aga nendest küsimustest ja probleemidest täna räägime me surmanuhtluse küsimusest. meile Rahvapartei fraktsioonina on meie kontinendi tsivilisatsiooni edasijõudmine see, et mitmes et me oleme keelanud mitmeid asju, sealhulgas surmanuhtluse kontinendil ja sellepärast debatt surmanuhtluse alal on meile kahjustav Euroopa Liiduna surmanuhtluse taaskehtestamine ei tule meie jaoks üldse kõne allagi ja sellepärast tänan ma äh, härra Orbanit, et ta on väga selgelt öelnud, et ta sinna suunas ei taha liikuda, me oma Euroopat kahjustaksime tõsiselt, kui me seda debatti alustaksime taas. edasi on küsimus, kuidas äh, kodanikke kaasata väga tore on see, et juba kolmandat korda äh, referendum korraldatakse, selline avalik konsultatsiooniring äh, on avatud, aga ka see küsimus, millest härra rääki-, härra Timmermans rääkis, et kui küsimused formuleeritakse nii, et meie Budapestis ja teie Brüsselis, siis on tegemist sellise vaimsusega, mis ei ole hea, mis ka Rahvapartei toetust ei äh, lävi, päde. nii et väga palju on siin püssirohtu nendes sõnades, mida ka meie fraktsioon heaks ei kiita. aga ma ütleksin ka vasak- vasakpoolsete osas siin, et me räägime küll sõnastusest, mille üle me võime vaielda, aga konkreetsetest teemadest, nendest me peame rääkima. näiteks, et asüülitaotlejate tagasisuunamine ei tööta, et kaks kolmandikku äh, Eh, asüülitaotlusi on tagasi lükatud eh, Euroopast ja Euroopa Liidust eh, tuleb need inimesed välja viia. Nendest teemadest räägib härra Viktor Orban ja väga õigesti ning ta räägib ka sellest, et ei tohi olla nii, et kandidaatriik Euroopa Liidu läbirääkimistel näiteks minu Eh, regioonis eh, Baierimaal on enamus asüülitaotlejatest pärit Balkani riikidest, me räägime praegu juba nendega Euroopa Liiduga eh, potentsiaalsest liiki, liitumisest, aga need inimesed tulevad sellest piirkonnast ja taotlevad asüüli, see ei tohi olla nii. nii et me räägime konkreetselt nendest teemadest, millest Viktor Orban on ka rääkinud. <clears throat> järgnevalt Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Pitella. aitäh, härra president siseriiklik konsultatsioon terrorismi osas ja sisserände osas, justkui nagu need kaks teemat oleksid omavahel seotud, surmanuhtluse sisseviimisega hirmutamine ning samuti selline väidetav liberaalne demokraatia, teemat ja need on paar punkti, mille mainis siin väga hästi härra Timmermann. sellega ma ka praegu lõpetan seda nimekirja, sest see on ainult osa peaminister Orbani väidetest. meie arutelu peab olema väga selge. me ei saa äh, praegu äh, silmi selguda selle osas, mida teeb härra Orban. härra Orban kuulub teise poliitilisse perekonda võrreldes minuga. ma ei räägi siin sellest, ma ei räägi sellest, et hakatakse mingeid õppetunde andma, vaid tuleb rääkida sellest, et härra Orban praegu läks üle piiri, mõõdakuse piiri ja seda ei tohi alla, alahinnata ja ma tahaks ütelda kolleeg Veeberile, et me ei saa probleeme lahendada teiste õlgadel, selle vastutuse kandmisest. ma ei räägi nendest asjadest sellepärast, et härra Orban kuulub Rahvaparteisse, keda ma usu, keda ma usaldan väga ja pean nendest lugu, segugi mitte. me peame järgima oma väärtusi, millele põhineb Euroopa Liit, seda me kontrollime ja selle eest me seisame Ungaris on praegu väga olulised teemad, tegemist ei ole ainult klassikalise vormis demokraatia ründamisele, vaid seda tehakse demokraatia banaliseerimise kaudu, see on, see on tühi demokraatia, kus räägitakse kõigest selleks, et pärast äh, neid ähm, sõnu ka eitada ja need tagasi võtta, need on tühjad hüüdlaused, millel ei ole mingit mõtet. see on selline segaduslik äh, staatus, maailmas, kus demokraatia muutub väga madala ehm, laubaliseks kähmlemiseks ja see peaks meile kõikidele muret pakutama. natsistid, fašistid, need peavad meile eh, muret tekitama aga ma ei räägi ainult sellest. Äh, oluline on see, et sellised avaldused äh, loovad ohtliku fooni. üks äh, homoseksuaalne noormees Budapestis ja temaga seonduv on väga kahetsusväärne. massihävitus relvadest rääkimine, need on provokatsioonid, te tahate Ungari kodanike tähelepanu ära pöörata tegelikest probleemidest, mis on Ungaris väga tõsised. ja lõpetuseks, mulle väga meeldib Ungari rahvas ning itaallasena ma tuletan meelde neid ainu, mis eh, peaminister Minola hoolitses meie rahva eest ja teie eh, peaksite minema edasi selle nimel, et äh, Ungari rahvast kaitsta, see Ungari on seda väärt, ei saa lubada seda, et meie põhiväärtused äh, jääksid äh, sõnakõlksudeks ning me peame oma rahva väärikust aus hoidma, aitäh. daamid ja härrad ma palun vabandust teilt. Äh, ma ei näinud, et äh, härra Weberilt taheti küsida küsimus. ma tahaksin küsida sellegipoolest, et kuigi härra Pitella juba sõna sai, ma annaksin ikkagi kolleegile võimaluse härra Weberi käest küsida. härra Ujeli, olge hea. elnök úr, frakcióvezető úr én tisztelem az ön munkáját ön az európai. härra weber ma austan teid ja teie tööd te olete suurima poliitilise fraktsiooni juht euroopa parlamendis nii et ma küsin mida te arvate järgnevast lausest euroopat ei eksisteeri on nässu keeratud institutsioonide kogu mida nimetatakse euroopa liiduks nad ei täida enam seda funktsiooni, mida nad äh, täitma ellu kutsuti, see ei ole enam väärtuste kogukond. Äh, tegemist ei ole mitte äärmuslaste väljaütlemisega, vaid ühe Fideszi juhtide sõnavõtuga mõned äh, päevad tagasi. härra Weber, mida teie sellest arvate? kas te nässu keeratud institutsioonis töötate või mis? ma ei mõista seda tausta Ehm, aga kahjuks ehm, peab ütlema, et Euroopas sellist vaimsust on väga kuulda ka sotsialistide ehm, fraktsioonist, ka teistest poliitilistest peredest täna kuuleme selliseid sõnavõtte. küsimus on aga, kuidas Ungariga ümber käia ja Ungari osas on meil tegemist riigiga, kes on meile eeskujuks majandusvallas ja inimesed on selle valitsusega ilmselt äh, Äh, rahul, sellepärast et muidu nad ei oleks valitsuse valimistel nii suurt toetust saanud, need on faktid. Äh, niisiis, et äh, oleks nüüd tasakaal, siis proua Kalpels küsis, tahtis ka teie käest küsida, härra Pitella, ma kujutan ette, et te võtate ka kolleegi küsimuse vastu, nii et proua Kalpels küsib tõsi, härra president, ma tegelikult ei tahtnud midagi härra Petelalt küsida, aga nüüd, kui mul sõna on, siis tasakaalu huvides küsin ikka. vabandust, proua Kalbels, meie tegime siin vea äh,. härra Kaaler vist äh, küsis äh,, aga me ajasime teie nimed sassi. no kui te juba sõna saite, siis rääkige edasi. nii et äh, saate siis vaadata oma fraktsiooni palun, palun, äh, proua Kalbels, jätkake, palun suur tänu, jätkan siis. asjad muutuvad keerulisemaks. härra Pitella, mida te arvate härra Timmermansist, kes on tegelikult meid äh, ähvardanud, sest ta ütles, et artikkel kaks läheb käiku. härra Pitella, kas te ei toeta meie probleemide avalikku lahkamist kui teil on see nimekiri kinnistest teemadest, mida ei tohi jagada teistega, äh, siis jagage meiega ka seda nimekirja, sest ma ei saa aru, millisest parlamendist me siin räägime, kas surmanuhtlus kui selline on tabu, kas me ei tohi nendest teemadest rääkida, kas me ei tohi rääkida immigratsioonist, kas see on tabuteema, millest me siis tohime rääkida, kus on tabuteemade nimekiri? kallis kolleeg, mida ma arvan Timmermansist, ma võin kohe ütelda Timmermans on väga lugupeetud isik, ma hindan teda väga, ma pean teda sõbraks ning ma pean väga palju temast lugu. ja ilmselt ka teised hindavad siin täiskogu saalis teda. me ei taha arutelu banaliseerida muidugi võib ju sisserändest äh, rääkida, ka meie teeme seda, selle kohta on erinevaid äh, arvamusi, aga siin äh, tulevad kahtluse alla Euroopa Liidu põhiväärtused surmanuhtluse mittekasutamine on põhiline Euroopa Liidu alustala, kui üks valitsuse juht, kes ei ole ükskõik milline kodanik, kes käib kusagil baaris ja räägib keset teed sellest, räägib sellest, et surmanuhtlus tuleb taas kehtestada. kui seda teeb valitsuse juht, siis tuleb muret tunda kui nüüd Euroopa Liitu kuuluva liikmesriigi valitsuse juht räägib sellest nõndanimetatud liberaalsest poliitikast, siis tuleb muret tunda. tegemist ei ole paari vestlusega, vaid valitsusjuhiga. ühte asja tuleb nüüd selgeks teha, kui Euroopa Komisjoni asepresident ütleb, et aluslepingu murdmisel äh, artiklit kaks rakendama hakkab, ei ole see mingisugune ähvardus, vaid see on lihtsalt faktide äh, äh, väljaütlemine, nii et proua Kalbels, sellist väljaütlemist teie poolt ma ei saa aktsepteerida. aga nüüd saab sõna ECR-i nimel härra Kirchhoff. Uh, lugupeetud president, asepresident, peaminister, Euroopa Liidu liikmetena oleme nõustunud äh, põhiliste väärtust, väärtuste ja õigustega, kõikidel äh, liikmetel on õigus äh, omada erinevaid arvamusi ja ideoloogilisi uskumusi, see on platvorm aruteluks ja me loodame saavutada lahendusi, aga kui parlamenti hakatakse kasutama kellegi süüdimõistmiseks, kes on teist meelt, siis võib küll rääkida, et me kaitseme põhiõigusi, me üt-, võime öelda, et äh, me äh, kontrollime aluslepingute täitmist, aga arutelu küsimus on see, mis ta on. parlamendi osa äh, ründab teiste osa, sest osa liikmesriigid julgevad rääkida ähm, teemadest, mis huvitavad nende valijaid. liikmesriikidel on õigus küsimusi arutada, isegi neid küsimusi, mis ei ole eel, eelnevalt heaks kiidetud teemade hulgas, härra Pitela, ja miks peab parlament alati oma argumente esitama ähm, justkui need oleks, lahutaksid parlamenti ja liikmesriike, see on äh, määrinud äh, liikmesriikide ja parlamenti mainet Euroopa Liidus peaksime olema partnerid, mitte valvama üksteise järele. Ungari äh, inimesed ja Euroopa riikide inimesed ei taha, et õigusriigi ja põhiõiguste teemad oleks kõigest üks äh, võimalus teenida poliitilisi punkte siin parlamendis. arutelud toimuvad Ungari valitsuse ja komisjoni vahel, nii peabki olema, arutelu on toimunud justiits- ja siseasjade komisjonis, põhjalikud arutelud toimuvad ka siin, aga küsin endalt selles kontekstis, miks me oleme täna siia kokku tulnud ja miks toimub see arutelu, tegemist on aruteluga, härra president, millest keegi ei võida herr kirkhope es gibt. Äh, härra Kirkhoff, eh, teilt on eh, härra Niedermüller küsimas eh, küsimust, olge hea. väga lühike küsimus teile, härra Kirkhoff. kas te sooviksite, et teie riigi peaminister ütleks, et tema tahab keelustada liberaaldemokraatia tema riigis, kas te oleksite siis temaga nõus, kui, kui ta midagi taolist ütleks? lõppude lõpuks äh, see ei ole minu otsustada, selle üle otsustavad äh, minu riigi valijad samal moel, nagu valijad Ungaris äh, teevad need otsused ja nemad on selgelt oma sõna öelnud selle kohta, kas nad kiidavad heaks oma liidrit või mitte. suur tänu. järgnevalt liberaalide nimel palun proua Intvelt. aitäh, härra president peaministri, peaminister Orbani siinviibimine on väga teretulnud ja ma loodan, et ma ei valmista talle pettumust, kulutades talle liiga palju kõneaega, sest äh, nagu varasem äh, arutelu, ei ole ka see tema üle. nõukogu avaldus näitab äh, nõukogu poliitilist pankrotistumist ja seda, et te olete eemaldunud aluslepingute põhimõtetest. ja head kolleegid me saame arutada surmanuhtluse teema üle ja see arutelu võib olla väga lühike. me, ma äh, lükkan selle tagasi, meie fraktsioon ei toeta seda, sellel ei ole mingit kohta Euroopas ega ka Egiptuses ega ka kuskil mujal maailmas ja arutelu lõpp. aga see küsimus äh, on ainult äh, kõrvale juhtimaks olulisemat teemat ja nimelt sisserände teema ja volinik esindab siin komisjoni poliitikat, mida komisjon kavatseb teha, kas komisjon on teinud õigusanalüüsi poliitika vastavusest põhiõiguste hartaga ja kas on kontrollitud, kas see vastab Euroopa Liiduga kokku lepitud rände- ja varjupaigapoliitika osas, komisjon peab reageerima, tal on see kohustus ja nõustun teie väga kriitilise sõnavõtuga, aga ma ootan komisjonilt enamat, mis puudutab Rahvaparteid olles äh, ära kuulanud härra Weberi seisukohad, minu jaoks on kristallselge, et Rahvapartei võib äh, olla küll kriitiline, aga te toetate peaminister Orbanit ja tema poliitikat, teil on selleks õigus, aga las äh, rahvas ikkagi ei saada sellest teadlikuks, mida ÖPP toimu-, toimi-, toetab. ALDE mm, mõistab hukka peaministri Orbani tegevuse, Ungari olukord näitab, et on vaja mm, jälgida demokraatia ja põhiõiguste olukorda Ungaris ja kõikides teistes liikmesriikides, meil on vaja mehhanismi, mis täidaks lünga ühelt küljest õiguslike Ähm, võimaluste ja artikkel seitse sisu vahel ja seetõttu meie fraktsioon ALDE on äh, pakkunud välja demokraatliku valitsemise pakti ja tean, et ka teistes fraktsioonides on inimesi, kes mõtlevad mehhanismide peale, millega jõustada põhiõigusi, sest meil on seda väga vaja ja ma tean, volinik Timmermans, et te ütlete, et põhiõigused ja õigusriik ei ole mõõdetavad, aga ma arvan, et nad on ja ma arvan, et parlament peaks ühiselt välja käima ettepaneku sellise mehhanismi tarvis ja ma loodan, et komisjon on mm, meie poolel, et me ühiselt saame kaitsta meie jaoks olulisi väärtusi. proua Intvelt sekkub president. proua Intvelt, ganz proua Intvelt, täiesti üllatavalt tahab küsida teie käest küsimusi kolleeg Everidž, palun aitäh, see on minu esimene küsimus sel nädalal. minu küsimus on järgmine. mind huvitas väga teie mm, hukkamõist surmanuhtlusele Euroopa Liidus, kas see tähendab, et te ei usu täielikku demokraatiasse, sest kui parlament hääletab inimeste tahte põhjal selle taastamiseks pärast mm, ausaid valimisi, kas te leiate, et ikkagi ei tohiks Euroopa Liidus lubatud olla? see on väga selge. kui mis tahes riik Euroopa Liidus hääletaks äh, surmanutluse taastamise poolt, neil on õigus äh, niimoodi hääletada, aga nad ei saa samal ajal olla Euroopa Liidu liikmesriik, minu jaoks on see väga selge. suur tänu, järgnevalt äh, vasakpoolsete nimel proua Veržia. aitäh, härra president taas kord arutame me küsimust Ungaris ja me kuulame neid samasid kreedosid siin täiskogu saalis. kindlasti härra Orban ütleb meile, et ka teised liikmesriigid rikuvad põhiõigusi ja tal on kindlasti ka õigus. kõikjal Euroopa Liidus äh, on valitsused, kes mängivad populismiga, see ei ole ainult äh, Ungaris toimunud, ainult äh, Ungaris on see kõik kuidagi koondunud, kõik need näited, kuidas ei tohiks riiki juhtuda. ning Amnesty International on ütelnud, et tegemist on repressiooniaktidega, mis on äh, ennekuulmatud ning seksuaalvähemustesse kuulujad, juudid ning sisserändajad saavad kannatada, nende õigusi rikutakse tehakse. seostatakse terrorism sisserändega, see on ennekuulmatu ning äh, nagu libe komisjonis me kuulsime debati ajal, siis härra Orban ütleb, et surmanuhtluse taaskehtestamine äh, võiks jääda siseriiklikusse pädevusse ning äh, kui üks ühiskond ei toimi ilma surmanuhtluseta, siis on seal midagi väga äh, palju viga. artikkel seitse aluslepingus äh, äh, paneb kõik paika ja sanktsioonid peavad olema selles valdkonnas sama tõhusad nagu majanduses. tuleb tegutseda mitte ainult Ungaris, kui me seda ei tee, siis mis tähtsus on aluslepingu artiklil kaks? suur tänu, järgnevalt saab sõna roheliste nimel proua Harms no president. ja tegelikult kõik on öeldud eh, hirmus, et see Euroopa Liidust on läbi läinud, eh, uusimad uudised Ungaris, no ausalt öeldes alguses ma neid ei uskunudki üldse ning arutelu surmanuhtluse taaskehtestamise üle Ungaris, kui ma kuulasin, siis ma mõtlesin, et kas see on üldse võimalik. täna, aastal kaks tuhat viisteist, ütleb Euroopa valitsusjuht, et ta on valmis surmanuhtlust taaskehtestama. see on küsimus, mida ma tahaksin teilt ausalt teada, sellepärast et see oleks nii, nagu Sofi ja teised ütlesid, et see oleks tegelikult Euroopa Liidu liikmelisuse lõpp ka samuti selle riigi jaoks teine küsimus muidugi, eh, see küsimustik eh, pagulaspoliitika osas, eh, see sõnastus, see keel, mida seal kasutatakse, see ei ole ju tõsiselt nüüd panus selle suure probleemi lahendamisse, nimelt pagulaste probleemi lahendamisse, mis on Euroopa Liidu ees, vaid see on lihtsalt ühe riigi rahvuse üleskütmine hoopis ja Saksamaal kasutati eh, selle kohta eh, väga karme sõnu. Eh, põhiväärtuste küsimus on siin tähtis, härra Orban, seetõttu me ei räägi mitte Ungari ja Viktor Orbani isiklikust küsimusest, vaid me räägime iseenda kohta. mida see siis tähendab, kui liikmesriigid püüavad ennast distantseerida põhiväärtustest, sest nende liikmelisus Euroopa Liidus tähendab ju tegelikult, et nendest põhiväärtustest peataks kinni ja ka põhiõigustest, milles me oleme kokku leppinud. nii et see ei ole lihtsalt ettekujutatav,gi, et Euroopa Liidu projekt võib funktsioneerida, toimida ilma, et neist põhiõigustest kinni peetaks täielikult selle asemel eh, räägime me siin huvide poliitikast, kus eh, ettevõtlus juhib meie huvisid ning natsionalism äh, Äh, on siin järgmine samm, see viib kõik ühtlasi Euroopa Liidu lõpuni. minu arust on tähtis ka see, et Euroopa Liit ei äh, jää niimoodi toppama nagu Läti eesistuja oma sõnavõtus, vaid Euroopa Liit peaks pidevalt äh, rääkima läbi kõikide liikmesriikidega, mitte ainult Ungariga, vaid kõikide nende liikmesriikidega, kes meediavabadust on alla survestanud. ja me peame rääkima sellest, milliseid mehhanisme on meil vaja selleks, et mitte ainult oma tugevaid huvisid kaitsta stabiilsuse ja eelarve küsimustes, vaid me peame ka rääkima, kuidas rakendada Euroopas seda, et väärtused, need, milles me oleme kokku leppinud ja see, mis barbaarsuste ajastu lõppu Euroopas tähistab, kuidas me saame garanteerida oma kodanikele just need õigused? me oleme viimastel aegadel näinud, et Eh, rahva eh, demonstratsiooni õigused eh, on alla surutud Hispaanias. ma mõtlesin politseiriigi peale, kui ma sellest kuulsin. proua Arms sekkub, president, teie sõnaõigus on juba, sõnaaeg on läbi praegu jätkab proua Harms, on viimane aeg selleks, et me peame oma väärtusi kaitsma. suur aitäh, proua Harms, sekkub president, aga on veel üks Äh, küsija teile, äh, härra Krasnodebeski tahab küsida küsimuse. suur tänu, kolleegid, ma tahaksin küsida äh, proua Harmsilt, te rääkisite nii kaunilt siin väärtustest, viitasite siin ka immigratsioonialasele debatile, miks me siin kojas ei kuule niivõrd kirglikke sõnavõtte nende asjade kohta, mis Saksamaal toimub. me teame, et viimastel kuudel äh, on olnud palju juhtumeid, kus immigrantide majad on maha põletatud, meil on proteste ja väljaastumisi mitmetest Saksa linnadest, te teate ju, kuidas olukord Saksamaal praegu on. Te teate samuti, et immigrante ei sallita Saksamaal ja ma ei näe tegelikult, et inimesed Saksa või Prantsuse olukorda siin arutaksid, aga me räägime siin heal meelel Ungari teemal Äh, kui te äh, diskussiooni Saksamaal jälginud olete, siis te näete, et tegemist on väga tähtsa teemaga ja kõik need kuriteod, mis on toime pandud, neid äh, seaduse ja õiguse alusel uuritakse ning samal ajal Äh, asub Saksamaa praegu pagulaste kaitsele oma poliitikasse, äh, toetab kvootide vastuvõtmist liiga hilja minu arust, aga sellegipoolest Saksamaa seda positsiooni toetab ja tahaksin selle kohta veel öelda järgmist. just äh, põgenikepoliitikas proua Harms, ei ole ette nähtud kodukorras, et te oma kõneaega võtate lihtsalt juurde, te peate küsimusele vastama, vastasite väga kena, aitäh. järgnevalt saab sõna EFTD nimel proua Ferrara aitäh, härra president surmanuhtluse taaskehtestamisest rääkimine ja väitmine, et liikmesriigid äh, või toimivad paremini üksi, see on väga ohtlik ja need on Orbani viimased väljaütlemised, mis ei jäta fantaasiale mingit ruumi ja mis äh, lisavad siis äh, veel õli tulla nendele seadustele, mis on vastu võetud ajakirjandusvabaduse piiramisele ning samuti õigusriigi aluste kõigutamisele. see väga šokeeriv ja tendentslik avalik konsulteerumine, mis ohustab ohustab äh, või seob kuidagi sisserändajat terrorismiga, on samuti ennekuulmatu. Euroopa Liidu põhiõigused, äh, mida kaitsevad äh, liikmesriigid, mis on meie tingimused liitumiseks, aga mida peab järgima ka hiljem, peavad jääma meie väärtuseks. me ei tohi olla jaanalinud, kes peidavad oma pea liiva alla, kõik peavad tegema oma osa, alustades komisjonist, kes peab tegelema põhiõiguste riigipõhise jälgimissüsteemiga. põhiõiguste, Euroopa Liidu põhiõiguste raportis pakutakse välja mehhanismi ka, ka kaasamine, kus on selline seiresüsteem kõrgemalt välja töötatud. me peame olema tegevuses proaktiivsemad, me peame tagama selle, et kõik põhimõtted ja põhihaiged, mis on põhiõiguste hartas kirja pandud, ka tegevuses, tegu, tegelikkuses aset leiksid liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad koos tegutsema, me peame hindama ka, milline on õigusolukord liikmesriigid ja peame vaatama, et karistusseadustikust veetakse kinni õigusriigi põhimõtetest. seda kõike on vaja selleks, et vältida riske, mis võib peatselt ilmneda Ungaris. me ei räägi siin praegu ühest naiivsest poliitikast ja tema propaganda väitedest, vaid räägime ühest valitsusjuhist, kes üritab oma populistliku ja autoritaarse käitumisega riiki juhtida, Euroopa peab tegutsema enne kui hilja, aitäh. suur tänu, proua Ferrara, proua Ferrara, äh, härra Saier tahab teie käest küsida sinise kaardi küsimust, palun. köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr aitäh, teen väga lühidalt. ma tahaksin küsida, miks on nii šokeeriv see avalik konsultatsioon sellel väga olulisel teemal, sisserändepoliitika. me küsime kõikidelt ungarlastelt, miks see teid šokeerib? Nagu- šokeeriv ei ole see avalik konsultatsioon ise, mis on kindlasti üks demokraatia instrument, aga see teema, mida, mille puhul on korraldatud äh, konsultatsioon liikmesriik või siis selle liikmesriigi peaminister käivitab avaliku konsultatsiooni selle osas, kas surmanõhtlus öö, äh, äh, sisse viia, see tähendab selle, seda, et minnakse tagasi kättemaksuseaduste juurde, et hammas hamba vastu, silm silma vastu jääb poliitikate aluseks ja see ohustab Euroopa Liidu põhiväärtusi, aitäh. suur tänu, järgnevalt äh, saab sõna härra Paltso. elnök úr, köszönöm a szót, amikor a napirendi javaslatban megláttam, hogy aitäh härra juhataja, kui ma nägin päevakorrast, et me kavatseme rääkida olukorrast äh, Ungaris, ma ei mõistnud, miks. Jobiku esindajana ei ole ma kuulnud äh, mingitest sündmutest, sündmustest, äh, mis põhjendaksid sellise päevakorrapunkti väljapakkumist. nüüd te olete meile tõestanud, et Euroopa Parlament ei austa nende, mm, meie endi õigusi, õigust sõnavabadusele. miks ei tohiks alustada arutelu rände teemal liikmesriigis, miks ei tohime rääkida tabudest, kui ühiskond seda soovib ja teie ütlete meile, mida valitsus peaks küsima, kui nad soovivad esitada küsimusi kodanikele. võiksin miljard forinti ka teisel moel kulutada, aga asi ei ole mitte selles, kui Orbani valitsus järgib seda teed, millele asus äh, Ungari Lissaboni lepingu allakirjutamisest alates, siis probleemi ei ole, see viib meid föderatsiooni poole ja Fidesz äh, järgib seda teed äh, Rahvapartei liikme, fraktsiooni liikmena, nagu president Barroso ütles härra Orbanile pärast Ungari Euroopa Liidu eesistumist, et Ungaril ähm, läks hästi, neil õnnestus äh, mitmed teemad lahendada, autonoomia on Ungari jaoks oluline. me oleme nõus äh, sellega pärast äh, seda, kui me oleme deklareerinud, et Ukraina sõltumatus on meie jaoks nii oluline. härra Paltso, härra Viotti tahab teile küsimust esitada, kas olete selleks valmis? härra Avioti siis palun. Eh, aitäh. härra Pasko, teie mm, riigis on Georgi Kula endine ähm, parlamendiliige teie parteist ja ta füüsiliselt ähvardas ühte noormeest, kuna te tegemist on geiaktivistiga ja alates juulikuust on see geiaktivist elanud surmanuhtluse või surmahirmus, on veebilehed kus tema pea eest lubatakse kümne tuhande äh, euro suurust äh, raha, ähm, mida teie sellest arvate? mida te arvate sellest äh, endisest kolleegist, kes tuleb välja selliste ähvardustega ja mind huvitab ka peaminister Orbani seisukoht? härra Palsko. hétfőn lehet, hogy ön itt a napirend vitáján egy rágalmat võib-olla ütlete lihtsalt, et Joobik äh, ähvardas äh, homoseksuaale, ma olen äh, teemaga tegelenud, nii ei ole toimunud, ma ei ole selle kohta midagi kuskilt leidnud, ma ei tea, kust te seda võtsite, kust seda kuulnud olete, aga Joobik ei ole kunagi kedagi ähvardanud taolisel moel. võib-olla ütlesime et äh, avalik äh, geipropaganda ei ole Ungaris teretulnud, aga me ei ole kunagi kedagi ähvardanud ja me ei ole kunagi gei, geisid ähvardanud. daamid ja härrad, annan kohe peaministrile sõna, aga tahan öelda, et nüüd esimeses ringis on väga palju lisaküsimusi esitatud, ma lubasin seda, aga teises ringis me seda ei tee. meil on vaba mikrofoni voor endiselt veel ka tulemas sest kui annan lihtsalt liiga paljudele sõna, siis jääme väga ajast maha. nüüd saab äh, peaminister Orban sõna. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. olen siia täna tulnud sellepärast et teie olete mures olukorra pärast minu kodumaal Ungaris. on alati au näha, et arutate Ungari teemat, aga kui Ungari teema on päevakorras, pean ma oma riigi ja rahva nimel sõna võtma. ungarlased otsustasid Euroopa Liiduga liitumise üle referendumil. ja me oleme endiselt uhked selle otsuse üle et otsustasime saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. siin oleme me täna sellepärast, et äh, mulle tundub loogiline, et Euroopa tunneb huvi äh, selle vastu, kuidas me oleme nii palju ära suutnud äh, teha ja saavutada viimaste aastatega. me olime kahekümne esimesel kohal kahekümne kaheksast liikmesriigist SKT kasvu äh, Äh, poolest ja nüüd oleme teisele kohale jõudnud. me oleme vähendanud riigivõlga kaheksakümne viiest, seitsmekümne viiele protsendile SKT-st ja oleme me samuti üheteistkümnelt seitsmele protsendile vähendanud tööpuudust ja loodetavasti saavutame ka täieliku tööhõive. daamid ja härrad, aga sellest ei soovinud te rääkida, nii palju kui mina tean, tahtsite te rääkida olukorrast Ungaris ja rääkida poliitilistest teemadest ja sisserändest, mis puudutab poliitilisi teemasid. saan teile teada anda. et Ungari on see liikmesriik, mida on kõige rohkem kontrollitud, on kontrollitud õigusriigi põhimõtte järgimist avalik kord, sisseränne ja õigusriik. Need on kõik olulised teemad, mis huvitavad meid kõiki. aga kas me suudame õiged vastused leida, see otsustab selle, millise Euroopa Liidu me jätame oma lastele. aga kuidas Ungari siin mängu tuleb? võime rääkida keerulistest küsimustest ka otsekoheselt, me ei äh, keeruta, me oleme otsekohesed, me kas räägime sirgjooneliselt või üldse mitte, me räägime surmanuhtlusest otsekoheselt, äh, räägime sisserändest ja leiame, et äh, poliitiliselt korrektne diskursus ei ole meid aidanud lahendusele lähemale. daamid ja härrad, me tahaksime rääkida avatult ja otsekoheselt äh, sellest, et meie ungarlastena soovime, et Euroopa jääks eurooplastele ja Ungari jääks ungarlastele. Need on täielikult kooskõlas äh, euroopalike põhimõtetega ja äh, Euroopa Liidu alust, alule, alusse panijate põhimõtetega. meid huvitavad töötajate õigused ja mm, me peame samuti tegema vahet sisserändel ja varjupaiga taotlejatel. on niinimetatud majandussisserändajad, äh, kes lihtsalt otsivad äh, paremat elu. lugupeetud äh, asepresident Timmermans, kahjuks Ungaris ei jätku kõikidele sisserändajatele töökohti nii see on ja me peame sellest ka avatud kaartidega rääkima. majandus äh, sisseränne on see teema, mille me soovime omal moel lahendada, Euroopa Liit peab tegelema majandussisserändega äh, ja ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Komisjoni poolt välja käidud ettepanek meie sõnastuse kohaselt on absurdne või peaaegu ähm, poolhullumeelne. väga ohtlik on öelda, et probleemi ei ole, avame Euroopa väravad, äh, tulgu kes tahab. asjad räägivad iseenda eest, immigratsioon on tohutu väljakutse võrrelduna aastaga kaks tuhat kümme, on kolmekordistunud äh, sisserändajate hulk Euroopasse selle lühikese aja jooksul ähm, kui me vaatame ebaseaduslikku piiriületamisi, siis on see arv kahekümnekordistunud, me peame avatult vaatama asjadele otsa, peame kaaluma praeguste kokkulepete ja reeglite ülevaatamist ja liikmesriigid peavad omama õigust oma piire kaitsta. see oleks praktiline ja pragmaatiline ja elujõuline lahendus on ebamõistlik äh, teha ettepanek, et kõik äh, sisserändajad saavad Euroopa ähm, Liitu tulla ja siis äh, on mingid kvoodid nende jaotamiseks liikmesriigid, riikide vahel. kvoodid toovad kaasa suurema sisserändajate tulva, see on, loob stiimuli inimsmugeldajatele, inimkaubitsejatele ja mm, see saadab signaali, et jah, üritage igal juhul üle Vahemere kohale jõuda, ma arvan, et äh, see on olu-, see on teema, mis tuleb lahendada liikmesriikide tasandil, meil on hea meel, et me ähm, arutame neid teemad, teemasid, kvootide asemel peaks liikmesriigid ise saama otsustada, meie Ungaris soovime ise otsustada, kas äh, me soovime sisserändajaid oma riigis näha või mitte. meil on kristlik valitsus ja tegelikud äh, varjupaiga taotlejad on teretulnud, aga mitte kõik sisserändajad, eriti just majanduspagulased, ei ole varjupaiga taotlejad, nad lihtsalt otsivad paremat elu. ebaseaduslik piiriületus on kuritegu ja me peame selle vastu võitlema, Ungari peab kaitsma oma piire, Ungari peab kaitsma õigusriigi põhimõtet, me ei taha sa-, muutuda äh, ebaseaduslike sisserändajate sihtriigiks, osa riike on äh, otsustanud, et nad soovivad koos lahendada seda olukorda, nad soovivad äh, rändepoliitikat, me austame seda otsust ja seetõttu oleme käivitanud need avalikud konsultatsioonid sisserände teemadel. meie arvates on õiglane ja õige küsida kodanikelt, mida nad äh, soovivad. keegi mainis avalikest aruteludest surmanutuse üle, siin on väär arusaam, meil ei ole mingit konsultatsiooni surmanuhtluse teemal käimas Ungaris, mitte midagi taolist ei toimu. Ungari ei ole kirjutanud alla lepingut, mis ütleks, millest me võime või millest me ei või rääkida kuskil ei ole öeldud, mis teemasid me võime arutada või tõstatada või mitte, selliseid kokkuleppeid ei ole liitumisleping Euroopa Liiduga ei sätesta midagi selle kohta, mi-, millistel teemadel me võime või ei tohi rääkida. kui keegi üritab meile öelda, millest meie, ungarlased, võime rääkida, siis rikub ta aluslepinguid. kui me vaatame varjupaigataotluste arvu, siis SKT per capita poolest on Ungari teisel kohal, kui me võrdleme seda ähm, elanikkonna ähm, hulgast, siis äh, me oleme äh, ka oluliselt, me näeme, et Euroopa Liit ei pööra Balkani olukorrale piisavalt tähelepanu, nelikümmend kolm tuhat äh, varjupaigataotlust, kakskümmend neli tuhat taotlust äh, esitasid Kosovo kodanikud meie arvates on vaja teha koostööd inimestega, kes äh, pärinevad äh, Lääne-Balkani riikidest, me peame aitama neid inimesi ja Ukraina konfliktil, konflikti tasub alati silmas pidada. sellest äh, hakkab kujunema ka suur väljakutse, mis puudutab surmanuhtlust. me ei saa peita pead liiva alla. me ei taha elada Äh, keskajas, kus on tabuteemad, mille, millest ei tohi rääkida, me ei räägi surmanuhtlusest, me räägime sõnavabadusest ja mõttevabadusest. me peaksime rääkima surmanuhtlusest, aga mis tahes äh, muudatused peavad olema kooskõlas äh, Euroopa Liidu ja mm, Ungari põhiseaduse sätetega, miski ei ole kivisse raiutud, need ei ole Mm, mingisugused äh, jumalast äh, antud äh, korraldused, need on inimese kujundatud ja inimesed saavad neid ka muuta, see on vabaduse ja demokraatia olemus. daamid ja härrad, mida iganes te isiklikult arvate, te võite olla kas volinik, filosoof, peaminister, parteijuht, teie arvamus on üksikisiku arvamus. see ei ole mingi jumalik tõde see on äh, ühe inimese arvamus ja sellepärast me toetame vabadust ja äh, võitleme mõtte ja sõnavabaduse eest Euroopas. selgelt ei ole mingisugune jumala käske, mis Euroopa Liidus siin valitsevad, aga ma tean ühte jumala põhimõtet ja see on see, et ei tohi tappa Das Wort hat Herr González. härra äh, González Pons saab nüüd Rahvapartei nimel sõna, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad, head kolleegid, mõned poliitilised fraktsioonid tahtsid ja palusid debatti Ungari teele Ungari teemal. me ei ole debattide vastu siin parlamendis, aga mille vastu me küll oleme, on poliitiline eh, stigmatiseerimine ja seda ühe liikmesriigi poliitiline stigmatiseerimine Euroopa Liidus. Euroopa Rahvapartei jaoks on surmanuhtlus miski, mida me ei võta tõsisele debatile mitte iial enam, see on demokraatlikult ja selgelt otsustatud äh, nii nagu inimõigused äh, oleme meie eurooplastena ühiselt saanud oma koledast äh, minevikust jagu Äh, ma tahan teile öelda, et ei ole kahtlustki selles, et Ungari vastab põhiõiguste hartale, mis sõnaselgelt keelab ära surmanuhtluse ning ma võin tänada, äh, tahaksin tänada ka peaminister Orbanit, et ta tuli, et ta tuli parlamendi ette ning kaitses oma positsioone meie kõigi ees, suur tänu teile. daamid ja härrad, immigratsioon on äh, <clears throat> äärmiselt tõsine probleem selline probleem, mille puhul meie peame olema poliitikutena väga-väga äh, tõhusalt tegutsema, me oleme kõik äh, ksenofoobia ja rassismi vastu, me oleme kõik äh, selle vastu, et süüdistada Brüsselit kõiges halvas, aga sellised meeleolud kasvavad tegelikult igal pool Euroopas Euro ja ka Ungari ei ole ainukene riik, kus euroskeptikute hulk aina kasvab, see toimub kogu Euroopas ja me eksime, kui Euroopa probleemina ei nähta Ungari probleemi. Äh, väljaütlemised immigrantide vastu, Euroopa vastased meeleolud, me näeme seda Prantsusmaal, Itaalias, äh, Suurbritannias, igal pool Euroopas me ei süüdista siin Ungarit, ei, me peame vaatama iseendale näkku, vaatama seda, et meie ei suuda Euroopa väärtusi, Euroopa projekti muuta millekski, mida kõik Euroopas äh, hindavad see parlament ei moodustatud eh, liikmesriikide vastaseks kohtuks kui selliseks. kui me hakkame aga siin kohust mõis-, kohut mõistma, siis see raputab Euroopa Liidu aluseid. suur tänu, härra Gonzales Pons, järgnevalt saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Niider, Niidermüller. suur tänu, daamid ja härrad, härra president võib-olla on teie arust kummaline see, aga ma tahan öelda, et mind ei rõõmusta see, et Ungari peaminister on Euroopa Parlamendis meie juures. ma ei ole rõõmus selle üle sellepärast, et ükskõik millal ta tuleb, kõikidel nendel juhtudel me oleme rääkinud häbiväärsetest äh, poliitikatest, mille meie, äh, meie valitsus on ette võtnud ja need poliitikad äh, varjutavad negatiivselt minu koduriiki peaminister äh, maalib pildi Ungarist kui ksenofoobsest riigist, aga ma tahan teile öelda, et minu koduriik ei ole selline. see valitsus on alati olnud vastu Euroopa Liidu põhi eesmärkidele, põhimõtetele ja väärtustele, millele on äh, lisatud, äh, rajatud Euroopa Liit, autokraatsed süsteemid, mitteliberaalsed poliitikad mina arvan, et Ungaris ei ole äh, loomulikku solidaarsust. Ungari inimestele tekitatakse lihtsalt meelepete ja neid äh, ähvardatakse. miks? sellepärast, et Ungari valitsus püüab äh, paremäärmuslaste hääli. Nende tavalised toetajad Äh, vähenevad muudkui ja seetõttu vaatavad nad parema äärmuse poole, et nende hääli saada. aga Euroopa Liit ei saa toetada selliseid poliitikaid, me peame kindlaks tegema, et äh, mitte Ungari ei ole see, keda me süüdistame, vaid Ungari valitsuse poliitikad. suur tänu, järgnevalt saab sõna äh, liberaalide fraktsiooni nimel härra Verhofstadt. suur tänu, president. ma tahtsin härra Orbani kõigepealt ära kuulda, enne kui ma debatil sõna võtan, aga ma ütlen, et ta on tulnud siia lihtsalt selleks, et jätkata nende samade provokatsioonidega, mida me oleme juba viimastel kuudel kuulnud Ungaris ja Ungaris ka väljaspool. Äh, ebaliberaalne riik, esimene provokatsioon, jah, ta Äh, tegi kriisi käigus Ukrainaga äh, energialepingu siin härra Putiniga, äh, teine provokatsioon, siis see surmanuhtluse küsimus, kolmas provo-, provokatsioon ja te ei pea muutma oma arvamust, härra Orban, te ütlesite esimesel mail, esimesel mail avalikus raadiokanalis Ungaris, et mida te tahtsite teha, on see, et iga liikmesriik peaks ise otsustama selle üle, kas surmanuhtlust taas kehtestada, et tegemist ei ole Euroopa teemaga ja te kinnitasite ju seda nüüd. see on ju Euroopa küsimus, see ei ole Euroopa Liidu üksikute liikmesriikide eh, küsimus, vaid see on Euroopa tsivilisatsiooni kui sellise küsimus. ja lõpetuseks te kinnitasite seda taas jällegi siin, jällegi provokatsioon, te ütlete, et te ainult viite läbi siin rahvusliku konsultatsiooni immigratsiooni teemal, no kas see on siin rahvuslik äh, konsultatsioon? vaadake sõna-sõnalt erinevaid küsimusi, mida siin on esitatud. number seitse näiteks. kas te toetate Ungari valitsust äh, karmimate immigratsiooniseaduste äh, Äh, vastuvõtmisel äh, selle asemel, et Brüsseli lõdvasid poliitikaid toetada. ja number kolm, see on uskumatu, täiesti uskumatu. immigratsiooni küsimuse halb juhtimine Brüsseli poolt võiks olla seotud terrorismi äh, ohu kasvamisega. Brüssel ja Euroopa on terrorismi ohu suurenemise eest vastutavad ja kinnitate seda. kas see on tõesti rahvuslik konsultatsioon? mina ütleksin, et need on retoorilised küsimused, sest vastus on küsimuses juba kirjas, ärge neile üldse vastakegi. ja kui te mõtlete, kui te ründate migrante, siis mõelge Ungari pagulaste peale, kes läksid oma riigist ära äh, sellepärast, et viiekümne kuuendal aastal kommunismid tegutsesid ning kuidas need avatsüli tegelikult vastu võeti teiste Euroopa rahvaste poolt Äh, järgnevalt saab Roheliste nimel sõna äh, proua Sargentini. Äh, siiski, proua Sargentini, üks hetk, palun. ma ütlesin enne seda vooru juba, ütleb president, et ma sinise kaardi küsimusi enam ei lase esitada ja võib-olla te ei olnud saalis sel hetkel, aga proua Sargentini, palun. aitäh sõnad äh, võivad olla kui lilleõied, aga võivad olla ka nagu kivid. ja meie peame töötama poliitikutena sõnadega ning härra Orbani sõnad ei ole lilleõied, need on väga sageli just kivid, vähemalt nii kõlab see minu kõrvadele ta peab võtma endale vastutuse selles osas, mis ta ütleb, sest mõned võivad talle ka vastata ja võib-olla mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega ja siin on väga suur oht sees. kui te räägite surmanuhtlusest või kui te kasutate sellist konsultatsioonisüsteemi, mis on juba ette olete meelestatud. Te tulite siia rääkima sellest, mida te arvate sisserändest. Te ütlete, et me ei pea kindlasti avama kõiki uksi. ja see e, peaks, kas see on siis vastutustundlik käitumine valitsuse juhilt ja ta peab võtma endale vastutuse? järgnevalt saab sõna härra Maier. suur tänu Äh, president, äh, ma tahaksin öelda, et kui te poliitilisi avaldusi teete, siis ärge tehke ülevalt teie positsioonilt seda ja tulge meie hulka ja kasutage oma kõneaega nii, nagu me kõik seda teeme. ühte asja tahtsin öelda alguseks meie jaoks ei ole surmanustuse taaskestestamine üldse mingisugune vaidlusalune küsimus, aga tuletage meelde, millest me täna räägime, me räägime asjast, mida mitte kunagi ei plaanitud, mitte, mis, mis mitte kunagi aset ei leia, seetõttu on minu arust see hüsteeriline reaktsioon, mida me siin paremalt poolt näeme. ja see tegelikult puudutab hoopis midagi muud, te räägite siin hoopis sellest, et parempoolne valitsus teile ei sobi ja te seda vastu ei võta see on tegelikult skandaal, kui te minu käest küsite. tegemist ei ole esimest korda, kui me Ungari teemal räägime ja me tahame lihtsalt suveräänse riigi tegevusse sekkuda. austerlaste jaoks on olnud see väga äh, raske kogemus. ma ütleksin, et selliste sekkumiste osas jätke lihtsalt see riik rahule. kui te tahate äh, sekkuda, siis äh, Süpras, Kreeka ja Sipras vajavad teie abi, nii et nõustage neid hoopis järgnevalt Rahvapartei nimel härra Saier. härra president, härra peaminister. see debatt täna on täpselt samasugune nagu eelnevad debatid. see on debatt surnute vahel, me ei kuula üksteist, härra Verhofstadt ei tahtnud ära kuulata härra Orbanit, tema kommentaare, et tegemist on kristlikdemokraatidega ja meie uksed on avatud asüüli eh, taotlejatele, et ei tahtnud seda avaldust üldsegi kuulata. Te viitasite siinkohal eh, viiekümne kuuele viiekümne kuuenda aasta aktidega, et pärast Verhofstadt, te arvate, et te olete demokraat, et räägite nendest äh, küsimustest selles küsimustikus, mis oli pandud avalikule konsultatsioonile. Need küsimused ungarlastel on väga olulised, nagu näiteks, kas meil peaksid olema rangemad eeskirjad teatud teemal, kuidas on see antidemokraatlik, kindlasti te ei kuula mind ka praegu, nii et ma ei eelda teilt ka mingit vastust, aga siin on tõesti surnute vaheline vestlus, kõik need, kes meid siin ründavad, ma mõistan, et kui te olete endine koloniaalvõim, siis kogu sisse tulnud sisserändajate kultuur on teistsugune, aga Ungari ei ole harjunud äh, Äh, sisserändajatega, me ei ole olnud koloniaalriik, te ei tea, milline on meie olukord, te ei tea, mida see tähendab, kui tuhanded isikud tunglevad piiridel ja te ei saa aru, kas nad on varjupaigataotlejad või majandusmigrandid. Ungari on pärast Rootsit teisel kohal Euroopa Liidus, mis puudutab äh, varjupaiga taotluste arvu me tahame kasutada oma kogemusi Euroopa poliitika loomises, mis siin halba on? ma näen, et te raputate pead. mida ma siis nüüd ütlesin, mida ma valesti ütlesin? kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi võtsite te vastu valed otsused immigratsioonipoliitikas, me ei taha sama eh, eksimust teha, me oleme erineva kultuuriga, me peame poliitikates olema ettevaatlikumad, me peame ksenofoobiat vältima. rahumeelne kooselamine on Euroopa Liidus põhialustala ja seetõttu peame me looma tingimused sel-, et see oleks võimalik. järgnevalt sotsiaaldemokraatide nimel härra Vaidna Holtser, palun härra president, härra peaminister, peaaegu jääb mulje, et te et tegite need väljaütlemised selleks, et Euroopa Parlamendi ette ilmuda. selge, teil on vaja selliseid esinemisi. Te eh, provotseerivalt eh, räägite ja siis eh, pehmendate oma sõnu jällegi. Te olete topeltkõneluse ja mm, erinevate sõnamängude spetsialist, kunstnik, aga meie ei ole mingi teater siin, meie tahame selgeid väljaütlemisi Euroopa Liidu liige Ungari, mida te teete oma riigis selleks, et korruptsiooniga võidelda? kuidas te selgitate seda, et väga paljud ungarlased töötavad teistes liikmesriikides ja mida te tahate selleks teha, et lepituskliimat äh, kuidagi levitada oma riigis? Need küsimused me esitame teile sellepärast, et me oleme Ungari sõbrad ning Ungari äh, rahva Äh, panust äh, Euroopa ajaloos äh, hindame me väga kõrgelt. järgnevalt saab sõna liberaalide nimel härra Michel. härra president, komisjoni asepresident, et äh, härra Orban, te ütlete, et teile meeldib avameelsus äh, ja mina räägin teiega samuti avameelselt. Te olete oma riigi viinud autokraatliku nihke äh, veerele, see riik ei vasta enam meie Euroopa Liidu väärtustega. Teie poliitika, härra Orban, ei ole selline, mis vastab demokraatia alustaladele ja see ei ole piisav tingimus. tegelikult tegelete sellega, mis puudutab enamuse türa-, Suurbritanniat, tege-, te olete enamuses ja te kasutate oma õigust kõike teha, isegi vähemuste rõhumist kasutate ta Te räägite siin surmanuhtluse taastamisest, teil on küsimustik, kus on juba enne kallutatud küsimused ning kõik see on legitiimselt kahtlus, kahtlane ning kahtluse alla seatav ning see on meie aluslepingu sätetega vastuolus. Te kasutate demagoogiat ja kasutate Äh, justkui õigusriigi põhimõtteid selleks, et oma põhimõtteid äh, vältida, äh, et oma põhimõtteid toetada. Te siin soodustate sallimatust, sisserändajate vihkamist ja ksenofoobiat ning samuti te vähendate meediavabadust, samuti mängite te väga ohtlikku hirmutamise mängu ning te olete liiga autoritaarne ning te ohustate õigusriigi Euroopa Liidu põhimõtteid. Ungari on ajaloos olnud väga suur ja uhke riik, aga praegu te peate maksma väga kõrget hinda totalitarismi nimel ning äh, kõnelejad katkestatakse. ning äh, Te olete küüniliselt uhke ja uhkeldate siin oma absoluutsel võimuga, aitäh. järgnevalt äh, saab äh, Roheliste nimel sõna proua Lunatšek. suur tänu, president, äh, volinik, peaminister, daamid ja härrad Äh, me ei räägi siin vasak-parem debatist, me räägime siin põhiõigustest ja väärtustest Euroopa Liidus ja see ei tule ükskõik millise partei leerist, vaid kõigi poolt peaks olema nii. rohelistena me ise ka oma valitsusi kritiseerime, nii et me ei räägi siin vasakust-paremast skaalast, vaid me räägime baasväärtustest Euroopa Liidus nüüd immigratsiooni küsimustikust rääkides, mida teie, härra Orban, esitasite oma öö, äh, öö, äh, kodanikele, mis Euroopa vastasust veelgi võimendab. Äh, härra Weber rõhutas siin, et teie riigil on olnud suurepärane majanduskasv, aga mikspärast siis on äh, viissada tuhat inimest viimastel aastatel teie riigist ära läinud selleks, et äh, tööd või paremat elu leida teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja see on topeltarv võrreldes viiekümne kuuenda aasta põgenikega mikspärast te takistate tudengitelt oma riigist ära minema, öeldes, et nad peavad oma õppemaksu tasuma riigile tagasi, kui nad riiki ei jää? võib-olla peaksite siis kodanikelt küsima hoopis äh, selle kohta, kuidas inimesi hoida oma riigis ja, ja töötada oma riigi heaks, selle asemel, et ära minna. suur tänu, järgnevalt Rahvapartei nimel härra Sookor, palun azt gondolom hogy aitäh! ma usun, et igal juhul on tegemist väga tähtsa teemaga, me peame rääkima ühtsetest Euroopa väärtustest. väga tähtis on ka see, et meie ühtsed väärtused oleksid austatud kõigi poolt, samal ajal on aga väga tähtis ka see, et kõige põhilisem väärtus äh, oleks Euroopas säilinud debati pidamise kultuur ja väärtus nimelt. Euroopa Liit äh, kadestatakse tegelikult kogu maailmas, sellepärast et meie arvamuste erisuse puhul debatti peame äh, samas me arvestame kõikide vaatenurki ja püüame üksteist veenda verbaalsel teel, see on väga suur väärtus, daamid ja härrad. ja ma olen veendunud, et seda väärtust tuleb talletada ja hoida. me praegu ei saa ju vältida eluliste küsimuste arutamist. me ei saa siin lihtsalt äh, konkreetsete valitsuste ja riikide puhul nägema seda, näha seda, et nad äh, kutsutakse vaibale ja räägitakse poliitilistest äh, teemadest. Äh, kolm miljonit inimest on riigist lahkunud. Rumeeniast aga ei ole mitte kunagi meil siin debatti peetud. me võime siin ka öelda seda, et õiguskindlus puudub. edasi Slovakkia Eh, erinevad eh, keeleseadused ja muud, eh, sotsialistid samas aga juhi, juhivad valitsust selles riigis. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Ujjeli, palun. aitäh, härra president, lugupeetud peaminister mina olen ungarlane ja Euroopa sotsiaaldemokraat ja sellepärast ma tahan väga selgelt öelda, et Ungari ei ole see, mida Orbani valitsus on viimastel kuudel teinud. Orbani valitsus on suureks häbiplekiks meile. on õudne, millise pildi te meist oleme maa, olete maailmale maalinud ja ma tahan kolleegidele öelda, et meil on ka teistsugune Ungari ja me peaksime asjadest rääkima selgelt. me ei räägi siin surmanuhtlusest. mitte see ei ole see, mis mis on tähtis, mitte ka sisserändajad ega ka rahvuslik kontsentratsioon, millega ta tegeleb, vaid tema soovib lihtsalt rahvuslikku teadlikkust muuta. kümme miljonit kulutas ta selle jaoks, see on nagu Goebbelsi tehnoloogia ja minu nimel ei tohiks peaminister sõna võtta, ta ei tohi sada tuhandete nimel sõna võtta, kes on riigist lahkunud noorte inimeste, tudengite nimel ja ka nende inimeste nimel, kes tema küsimustikule vastasid. see küsimustik tuleb siin lihtsalt puruks tõmmata, see on täiesti õudne, mis toimub. järgmisena ALDE fraktsiooni nimel proua Wikström, palun herr talman! aitäh, härra president. kui kaua Orbani valitsus kavatseb neid õudsaid šokilaineid Euroopasse saata? Need terve rida diskrimineerivaid tegevusi on põhjus, miks me jälle räägime Ungarist. härra Orban, kas teile tõesti meeldib kogu see provotseerimine Euroopa väärtuste küsimuse alla saatmine? kas see tõesti rahuldab teid? Te rääkisite äsja surmanuhtluse sisseviimisest, te saatsite oma kodanikele selle küsimustiku. see kõik on üks õudne provokatsioon. ungarlased on Euroopa Liidu kodanikud ja ma võin teile kinnitada, et siin kojas on väga palju inimesi, kes teeksid kõik endast oleneva selleks, et oma põhiõigusi kaitsta. isegi teie, härra Orban ja teie valitsus, ükskõik mida te ka teete, te kogu aeg üritate neid õigusi õõnestada. ja sellepärast ma tahaksin öelda, et lugege Shandor Maroid, tema on üks suurepäraseid Ungari üheksateistkümnenda sajandi kirjanikke, ta oli ungarlane ja kui tema oleks täna elus, siis tema äh, teoseid te praegu tsensuuriks ja tema peaks olema tegelikult teile näiteks, sellepärast et härra Maaroi räägib sellest, et igal indiviidil on põhiõigused ja põhiväärtused, millest tuleb kinni pidada. ja kirjanik Maaroi peaks olema teile ja teie valitsusele suureks eeskujuks. aitäh! aitäh, järgmisena härra Javor Roheliste fraktsiooni nimel. aitäh, härra president, lugupeetud peaminister. selleks, et Euroopa partnerid teile andeks annaks selle eest, et Euroopa väärtusi jalge alla tallate, tuleb palju ära teha. Te ütlete, et Ungari tegelikult kaitseb neid partneid ja selle võidujooksu puhul ei ole te võib-olla tähele pannud, kui palju te olete muutunud kui palju te olete muutunud just selliseks nagu need, kel, kelle eest te meid soovite kaitsta ja probleem on muutunud suuremaks ka sellepärast, et teie strateegia on täielikult läbi kukkunud. paremäärmuslased, paremäärmuslastelt ei olnud teil võimalik valijaid enda paati meelitada. valijatele sai selgeks, et teie valitsus on, valitsusel on ainult üks järjekindel mõ-, joon ja selleks on korruptsioon ja mingil hetkel ka viimased valijad enam teie poolt ei hääleta härra peaminister, teile meeldib ennast vaadata kui suurt riigimeest, aga teie olete tegelikult üks suur poliitiline küünik. aitäh ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Kall, palun. aitäh, mul on väga kahju, et ei lase sinise kaardi küsimusi esitada, sest äh, ma oleksin siis juba sõna võtnud ja välja toonud selle vale, mida siin on kogu aeg levitatud. ei ole mitte mingeid nõupidamisi peetud äh, surmanuhtluse sisseviimise üle. proua Ferreira, ma loodan, et te kuulete mind ja härra Verhofstadt, tõesti, me räägime sisserändajatest ja me teeme vahet põgenikel ja illegaalsetel majanduslikel põhjustel sisserändajatel mis puudutab äh, vaba liikumist Euroopas ja töökoha otsimist Euroopas, see on tõesti ühine saavutus. miks teie heidate meie peaministrile ette seda, et need inimesed kasutavad seda õigust, et nad liiguvad vabalt Euroopas ja et nad ükskõik kus endale töökoha leiavad? ma ei saa lihtsalt aru, miks te siin meile neid moraalseid etteheteid teete, proua Wikström. kuidas te üleüldse saate siin moraalseid äh, otsuseid langetada? eriti siin kojas veel. olukord on lihtsalt selline, et Ungaris illegaalsete äh, sisserändajate arv on suurenenud kakskümmend korda just sellepärast, inimesed tegelevad selle probleemiga ja just sellepärast sõnastati küsimustikus küsimused just nii, nagu inimesed endad seda küsivad, nii nagu nad seda probleemi näevad. nii et äh, kas te tõesti äh, ei leia, et inimesed peaksid ise otsustama, kas nad on nende küsimustega nõus või mitte? ja see on praegu võimalus, võimalus demokraatlik vastus anda. jah, inimesed tänaval ei räägi äh, võib-olla poliitiliselt korrektsed, nii nagu teie seda olete Brüsselis äh, harjunud. Nad ütlevad otse välja, mis on nende hirmud ja oleks tõesti väga tähtis vaadata, kuidas tänaval tavainimesed räägivad ja mul on väga kahju äh, härra president, et te ei lugenud seda kirja ette, mida toetasid sajad tuhanded ungarlased, te kahjuks ei lugenud seda ette ja kõnelejad katkestatakse. järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist härra Silva Pereira, palun. minister Viktor Orban Viktor Orban ja Viktor Orbani valitsus ei tulnud siia selleks, et kinnitada oma pühendumust Euroopa väärtustele ja inimõigustele, vaid eh, ta ajab segaduse, ähvardab ja nimetab seda kõike demokraatiaks ja sõnavabaduseks. see on äärmiselt kahetsusväärne. väga kahetsusväärne on, et ta teeb seda äh, mõningate parlamendiliikmete heakskiidul, eriti pean silmas Rahvaparteid, meie suurimat fraktsiooni. siin äh, äh, rääkis äh, härra Orban, kes soovis Ungaris sisse viia taest surmanuhtlust ta võib Ungaris viia läbi selliseid arutelusid, nagu ta ise tahab, kui ta võtku arvesse, et Euroopa parlament mõistab selle hukka ning kui ta tegu, tema tegevus ähm, rikub Euroopa põhiõigusi ning Euroopa lepinguid, siis peab ta seda tehes arvestama ka Euroopa poolsete sanktsioonidega. daamid ja härrad, vaba mikrofoni voor ja kõigepealt proua Peeter, palun. suur tänu teile, härra eh, president, inimelu kaitse ja eh, väärtuste kaitse eh, peab eh, olema, on Ungari valitsuse esmane eesmärk, see on ka osa nende põhiseadusest. palun rääkige edasi, sest me ei saa täpselt muidu teada, kas on võimalik tõlkida või mitte. kui nad ei räägi, siis teid ei tõlgita zaštita života i promicanje općeljudskih vrijednosti inimõiguste kaitse ja inimeste väärtuste kaitse on Ungari valitsuse ametlik poliitika ja osa Ungari põhiseadusest. Nende väärtused ja minu väärtused ei lange kokku. ma vaatasin üle Viktor Orbani avaldused, ma ei leidnud sellist mille pärast teda siin hukka mõistetakse. Need, kes ei saa Viktor Orbanist jagu valimistel, näitavad niimoodi siin oma nõrkust. Viktor Orban kaitseb oma Ehm, eh, rahva huve, ma ei ole näinud, et ta paneks eh, põgenike ees uksed kinni, ta ütles ainult, et ta soovib teada, mida kodanikud arvavad Euroopa Liidu immigratsioonistrateegiast. ma ei arva, et Ungarit peaks eh, hukka, Ungari tuleks hukka mõista selle eest, et nad avalikkust konsulteerivad olulistes küsimustes, sest paljud teised peaministrid, kes näiteks on pärit sotsialistlikust parteist, peaks tema eeskuju eh, järele tegema, eh, isegi siis, kui nad ei ole nõus referendumit korraldama, mida enamus soovib. järgmisena saab sõna härra Saala härra Tšani, ma väga vabandan, siin oli vist tegemist praegusel hetkel tõlkeveega, ma andsin sõna härra Saalale, kes istub teie taga, aga mitte teile. härra Saala, palun som veľmi prekvapený v tejto diskusii. aitäh, mind väga üllatab see arutelu siin täna. härra Weberi seisukoht Rahvaparteist üllatas mind väga ta üritas ebademokraatlikku käitumist Orbani poolt äh, põhjendada majanduskasvuga. see on täpselt seesama, nagu te ütleks, et inimõiguste rikkumine Hiinas on täiesti õigustatud, sellepärast et Hiinal on suur majanduslangus. selline olu-, majanduskasv, vabandust, selline olukord on täiesti absurdne. Orbani valitsuse käitumise puhul oleme me näinud, kuidas ta lihtsalt kasutab ära seda enamust, mis tal on põhiseadusega tagatud, kuidas kasutatakse vähemusi naaberriikides selleks, et olukorda destabiliseerida. ta käitub täpselt samamoodi nagu Putin, kes kasutab ära vähemusi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 me räägime siin äh, surmanuhtlus, kas, äh, kas see on põhjus, miks äh, siin sellest asjast juttu tuleb? meie president tsiteeris artiklit kaks, kuid mitte väga täpselt, sest see ütleb, et üks Euroopa Liidu põhi, põhimõtteid on inimelu äh, respekteerimine, kuid inimelu on siin täiesti kõrvale jäetud. kas te mäletate seda, härra president, et kui Rooma lepingud alla äh, kirjutati, polnud äh, Euroopas ainsatki riiki, mis sündimata laste elu poleks respekteerinud kui te vaatate artiklit seitse, siis äh, tsiteerite, siis te teete seda iseendale vastu, suur tänu. ja nüüd ALDE fraktsioonist proua Agassal, suur tänu teile, härra president e,. alati vastatakse kõige olulisematele küsimustele e,, pannes mängu kogu oma elu e,, seda, see lause pärit Šandor Maaralt ta oli kosmopoliit, äh, liberaal, humanist, ta põgenes kommunistlikust Ungarist ning ta võeti vastu Ameerika Ühendriikides. arvan, et ta ei suudaks Orbani Ungarit välja kannatada. küsitakse, kas on mingisugune side Brüsseli immigratsioonipoliitika ja terrorismi vahel, on äh, ksenofoobne ja Äh, äh, häbematu. mina õpet-, õppisin Ungarit armastama tänu Maaraile, ma õppisin armastama ungari keelt äh, ja tema eh, raamat eh,, tema raamat Maa, maa oli mulle, oli minu jaoks lohutuseks, kui baskiterroristid üritasid mind mõrvata. minu praegune eh, minu meelest see, mis praegu toimub, on kohutav, härra Veeber peaks olema aus ja mitte äh, üritama mingisuguste nõksude abil olukorrast välja ähm, vingerdada. me ei äh, to-, ei, ei tohiks ühe suure Euroopa poliitilise fraktsiooni äh, saatust niimoodi küsimärgi alla seada. Nee. <laughs> Entschuldigung, das Wort hat Herr Maragall, bitte sehr. härra Maragall, teil on sõna. härra Maragallil ei ole paraku mikrofoni kas nüüd kõik kuulevad? Äh, ka härra Orban, kui see oli selleks, et kuulda selliseid sõnu, mida praegu kuulsime, äh, tekib suur küsimus äh, vastastikuse lugu, lugupidamise vastu. rääkides korraga terrorismist, surmanuhtlusest, sõnavabadusest, paneb küsimärgi alla kogu meie tegevuse. rääki-, me ei saa lubada, et öeldakse, et seoses sellega, et Ungari majandus läheb hästi, tuleb, võib rünnata sõnavabadust. samuti ei saa lubada ka eh, ksenofoobiat eh, ja see, et ta ei saa, samuti ei saa lubada Rahvapartei rünnakuid, mis toimuvad Hispaanias eh, seoses kohalike omavalitsuste valimusega. me pidevalt räägime Ungarist seoses inimõiguste rikkumisega, räägime sellest kõigi maailma kohtadega. me ei saa lubada seda. meil on kohustus tegutseda Euroopas ja kõikjal mujal, eh, kus kõikjal, kus põhiõigused on ohus, eh, nagu näiteks Hispaanias eh, ja kõneleja katkestatakse. härra Covao. härra Covao. grazie presidente schulz suur tänu härra president schulz härra Orban, arvan, et Ungar, Ungari äh, hakkab tagasi langema autokraatiasse äh, ning äh, kärbitakse pressivabadust ning vabaühenduste tegevust piiratakse, et diskrimineerimine on mm, esile kerkinud. nüüd räägitakse surmanuhtlusest, kas hakkab varsti inkvisitsioon esile kerkima või nõiajaht äkki selles õhkkonnas üks noor itaallane Andrea Giuliano, teda ähvardatakse tapmisega. üks endine parlamendiliige, endine sõber, parem normaalse, parem ääremust ähm, parempoolsete seas. Ähm, ähm, selline olukord on tabanud äh, sellist inimest Euroopa Liidus. ma paluksin, et tehtaks midagi selleks, et selle nooruki turvalisust kaitsta. Äh, daamid ja härrad, äh, vaba mikrofoni vooru lõpus ja arutelu lõpus kas härra Orban, soovite ka veel sõna? ma pakkusin teile selle võimaluse välja, nii et kui te soovite, siis nüüd on teil sõna. president. tahan kõigepealt tänada kõiki, kes sõna võtsid, kõiki, kes Itaalias, Skandinaavia riikidest ja Saksamaalt sõna võtsid. tahan öelda järgmist. ma ei räägiks mitte kunagi teie rahvastest niimoodi, nagu teie räägite. president katkestab ja ütleb, et meil on probleeme inglisekeelse tõlkega. ma räägin midagi ja siis me näeme, kas tõlge jälle toimib. härra Orban, palun otsast peale. härra president, lugupeetud daamid ja härrad me kuulsime täna siin sõnavõtte Prantsusmaalt, Balti riikidest, Skandinaavia riikidest, ma ei hakka kõiki riike välja tooma, tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et mina isiklikult mitte kunagi ei julgeks äh, äh, sellist, nende mainitud riikide kohta midagi sellist öelda, nagu see, mida teie täna Ungari kohta ütlesite. ka siin nendele, kes meie riiki ründasid, nendele tahan öelda, et meie küll austame teie riiki, riike. ma tahaksin lubage mul, et ma ei hakkaks siin praegusel hetkel vastama Ungari rahvasaadikute äh, küsimustele, sest see ei ole siin mingi sisepoliitiline arutelu, siin oli äh, inimesi Ungarist, kes ründasid oma koduriiki ja tehti isegi ettepanek, et äh, finantstoetusi Ungarile tuleks vähendada ja see kõik kõlas ungarlaste suust. Te rääkisite ka äh, sellest, et ähm, meie riik on ebademokraatlik. ma ei hakka seda kõike kommenteerima, sest aega on vähe. kahe tuhande kaheksandast aastast äh, on liberaalsed demokraatiad läbi kukkunud, sellest ajast, kui majanduskriis puhkes ja just sellepärast on meil praegusel hetkel suured probleemid. paljud teist tsiteerisid Sandor Maarit, kas te ei leia, et on imelik, et teie hakkate mulle ette lugema siin meie suure kirjaniku mõtteid? Louis Michel tahtis mulle järeleaitamistunde anda demokraatia alal. mina olen kuus korda selles võitluses osalenud, kolm korda võitsin, kolm korda kaotasin, nii et tean päris täpselt, mis on demokraatia. liberaaldemokraatliku fraktsiooni esimehele tahan ka midagi öelda. härra fraktsiooni esimees, ma saan teist väga hästi aru. Ungaris liberaalne partei aastaid tagasi oli suur partei ja mängis väga tähtsat rolli. toona, kui meil olid muutuste tuled, nüüd on nad kadunud ja ma saan täpselt aru, et Euroopa liberaalidel ei ole selle üle hea meel. ja et võib-olla nad isegi suisa kurvastavad. Te ütlesite, et teil on probleeme meie küsimustikuga ja siseriiklike konsultatsioonidega liberaalide esimees ütles, et äh, temale ei meeldi see küsimus, kus öeldakse, et kas te olete nõus sellega, et kui meie riigis oleksid rangemad reeglid selleks, et, et nad, kas nad oleks nõus, et nad soovivad äh, rangemaid reegleid sisserändamise piiramiseks. jah, varem meil seda probleemi ei olnud, aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Liit nõudis meilt reeglite muutmist ja sellest ajast saati on meile tulnud väga palju majanduspõgenikke. kui meid poleks toona sunnitud riik, reegleid muutma, siis meil ei oleks praegu probleemi ma saan väga hästi aru, et Euroopa Liit tahtis siin eksperimente läbi viia uute reeglidega, see eksperiment kukkus läbi ja lubage nüüd meil lihtsalt meie koduriiki kaitsta. ja daamid ja härrad, tegemist oli tõesti pika aruteluga. räägiti surmanuhtlusest, majanduslikest põgenikest, sisserändajatest mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud selle eesmärgi, et arutelu on käima lükatud ja esimesed sammud on sellega minu arvates Euroopa juba teinud, aitäh! ma annan nüüd veel kord fraktsiooni esimeestele sõna vastupidises järjekorras nagu alati ja kõigepealt saab sõna härra Borrelli, palun. <clears throat> aitäh! härra president, mis puudutab inimõigusi, informatsioonivabadust, arvamusevabadust ja kohtusüsteemi sõltumatust, siis need on ju Euroopa Liidu alustalad. inimõigustest kinnipidamise puhul surmanuhtluse ärakaotamine on eeltingimuseks selleks, et jääda Euroopa Liidu liikmesriigiks. härra Orban, teie rääkisite pragmatismist. mina olen pragmaatiline inimene ja ma ei saa aru sellest mis mõtet on liikmesriigi kodanikele rääkida surmanuhtlusest, kui see surmanuhtlus on inimõiguste ja põhiõiguste hartaga keelatud. miks te teete samme tagasi selle asemel, et vaadata tulevikku? küsin seda lihtsalt täiesti pragmaatilise inimesena ei pea olema täiesti, on ju täiesti selge, et meil on Euroopa Liidus väärtusi, mis on kindlad ja millega ei tehta nalja selleks, et valimisi võita. aitäh, härra Borrelli. proua Harms. me oleme jõudnud arutelu lõppu ja tegelikult Ungari kodanikud on need, kes nüüd peavad otsustama, kas nad Orbani mõtteid soovivad toetada või mitte ma olen natukene tegelenud Ungari ajalooga ja sellepärast ma usun, et ungarlased teavad, miks nad otsustasid Euroopa Liidu vabaduse kasuks ja selle vastu, mida siin rõõmsalt on välja toodud arutelus ehk natsionalismi poolt. aga meie kõigi jaoks on need arengud murettekitavad ja ma eeldan, et härra Weberi jaoks ka et selles küsimustikus on näha tõesti väga ohtlikke tendentse Euroopa jaoks, sest siin ei räägita mitte ainult haavatavas ja alandavas kõnes, vaid vihale õhutavas sõnastuses ja see kõik meenutab mulle meetodeid, mida natsionaalsotsialistid minu koduriigis kasutasid ja kogu Euroopa jaoks õuduse kaela tõid. ja ma arvan, et me tõesti peaksime Euroopa Liidus olema kahekümne, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võimelised selle kõige vastu võitlema. see kehtib nii Ungari jaoks, aga ka väga paljude teiste jaoks, kellega meil on probleeme. aitäh! aitäh, järgmisena proua Zimmer, palun. härra Orban, ma ei ole teiega nõus. mitte keegi siin meie hulgast ei kritiseerinud Ungarit kui riiki, mitte keegi meist ei kritiseerinud rahvast, ühe liikmesriigi rahvast. me kritiseerime teie poliitikat, teie avaldusi, teie isikust, teie esinemisi, teie mängu, mida te siin mängite. jällegi. mul on jäänud mulje, et te olete siia tulnud selleks, et jällegi Euroopa Parlamenti kasutada selleks, et koju saata sõnum, et mina, peaminister, mina kaitsen teid Euroopa institutsioonide eest ja Euroopa Parlamendi saadikute eest, kes on nii häbematud, et kritiseerivad mind. me kritiseerime teid, mitte teie riigi rahvast. me soovime, et teie riigi rahvas saaks ise otsustada oma elu ja tuleviku üle, nii nagu me kõik oleme seda teinud ja teeme ka tulevikus me tahame, et Ungari kodanikud oleksid põgenikega solidaarsed, nii nagu meie oleme seda. aga me ei taha, et te neile mingit küsimustikke esitate, kus kohe algusest peale on selge, et eh, õhutate üles vihale, see on täiesti küüniline, see on õudne küünilisus, mida te siin teete, sellel pole mitte mingit pistmist demokraatiaga ja ma tahan teile öelda, et meie teie seisukohad lükkame tagasi. mida, härra Hofstadt? härra Verhofstadt, palun. Uh, uh, peaksin paluma komisjonil natukene arutada, analüüsida seda, mida ütles härra Orban, sest ma arvan, et siin on teatud probleeme terve hulga vastustega, mis ta meile andnud on siin debatis. teiseks, minnes edasi selle ideega, et oleks demokraatlik valitsemispakett, me ei saa korrata seda debatti siin sisemiselt nüüd on aeg lõpetada, lõpetada tähendab seda, et komisjon tuleb välja algatusega, äh, esitades seda nõukogule ja parlamendile, et me peame nende probleemidega tegelema nii ja nii. me ei saa minna ja jätkata taoliste debattidega. ja teine punkt, millele te ei vastanud kahjuks härra Orban erinevatele märkustele, mis selle eh, küsimustikus on tulnud ära arvatud härra Timmermanni küsimusele, mis puudutab terrorismi. see on teie küsimus number kolm. Te ei vastanud sellele, aga lõppude lõpus, kui te ütlete väga suure argumendi välja, liberaale pole Ungareid. kuidas te julgete debatis osaleda, sest te olete, pole libedal, kes on fit? Fides, kas te teate, mis asi on Fides? see on tudengite organisatsioon, liberaalse partei tudengiorganisatsioon. aitäh, härra Hofstad. Te muudate, vahetate pooli ja kaotate valimised, te tahate võimule suut- äh, saada, saada natsionalistideks. aitäh, härra Verhofstad. meie võitleme. aitäh. Kirchhoff. suur aitäh, härra esimees olen poliitikas olnud tegelikult tükk aega ja kaks asja, millesse olen alati uskunud ja usun praegugi ja usun seda kirjalikult. üks asi on sõnavabadus, teine on vabadus nendele inimestele, kes elavad äh,, elavad Ungari-taolistes riikides ja et nad saavad teha ise oma vali, äh, valikud teha, milliseid, milline valitsus peaks neid valitsema täna õhtul pole ma kuulnud mitte midagi sellist, mis seda seisukohta muudaks. mulle ei meeldi see retoorika, mis me oleme kuulnud eriti vasakpoolsetelt. ja ma tahaksin oma märkused kokku võttes sellega, et viitan härra Verhofstadti märkustele, mis ta tõi välja paar hetke tagasi. ta ütles, on aeg lõpetada debatt Ungari üle. mina pean, ütlen härra Verhofstadtile selgelt ütlema, me poleks seda debatti iialgi pidanud alustama signor presidente president orbn non dica. aitäh härra esimees äh, president orbn ärge öelge et me oleme solvanud ungarit ja ungarlasi sest see lihtsalt ei ole tõsi. võite selle debati salvestusi kontrollida ja vaadata, et see on nii. me kritiseerime teie valitsust. me ei taha mitte midagi mitte kellelegi peale suruda, peale selle, et peetakse kinni põhiõigustest, mil-, põhiõigustest, millele põhineb Euroopa Liit. meil ei ole mingit allergiat teie vastu isiklikult. meil ei ole Orbanitist. aga me tahame vaadata migratsiooni. see on seotud ebaseadusliku immigratsiooniga võitlemisega, aga see pole see, millest me praegu räägime, me räägime demokraatiast endast. demokraatiasse on seotud surmanuhtlusega, see on lahutamatu osa millestki, mis ei kuulu demokraatiaga kokku. sest kui me laseme taolisel asjal sündida, siis kuidas võime õigustada seda oma kodanike ees? me ei taha, et Ungari lahkuks Euroopa Liidust, aga praegusel hetkel liigub ta selles suunas. härra Veeber. jah, suur tänu selle arutelu eest suur tänu arvamuste vahetuse eest ja tahan jällegi öelda, et vasakpoolsed paljudes valdkondades kritiseeris seda, mida on vaja kritiseerida ja mina Rahvapartei esindajana tegin ka seda, aga nad läksid liiga kaugele, kui nad siin natsionaalsotsialistide meetmeid välja toovad ja natsionaalsotsialismist räägivad, siis tõesti, kui te seda Ungarile ette heidate, siis lähete liiga kaugele ja proua Zimmer ütleb, et Ungari arutelu tuleb lõpetada. kes üldse palus seda arutelu siin? Teie, nii et see näitab, et te olete täitsa hullumeelsed siin ja kõik on äh, kriitikaga läinud liiga kaugele me kuulsime täna väga palju sisulistest küsimustest, mida, see, mida Viktor Orban rändeküsimustes tõstatas, näiteks et äh, Ungari on eeskujuks, väga palju on nad vastu võtnud, väga paljud liikmesriigid, eriti just äh, vasakpoolsete reast, võiksid eeskujuks võtta Ungari endale. lugupeetud peaminister, kallis Viktor Orban, ühte tuleb siiski selgelt öelda. Euroopa Liidu põhimõtete küsimus Euroopas võib tõesti kõigest rääkida. Euroopas võib tõesti kõigest rääkida, aga arvamuste vabadus, kõnevabadus on alati seotud ka vastutusega. Need kaks asja kuuluvad kokku. ja kui meie oma arutelus midagi välja ütleme, siis peab olema selge, et me vastutame oma sõnade eest ja see, mida siin on äh, man-, siin mandril on sisse viidud, et riik ei mõrva, riik ei tapa, see peaks olema põhimõte, mida ei tohi küsimuse alla seada ja meie Euroopa poliitikud kaitseme seda põhimõtet. härra Timmermans. härra Timmermans, palun. suur aitäh, härra esimees mul on paar kommentaari selle kohta, millest siin on räägitud, kui te mul lubate. kõigepealt loomulikult on oluline ja huvitav kuulata, milline on olnud ma Ungari majanduslik edu. ja ma tean, et peaminister Orban on äh, väga tugev kampaaniategija, kes on saavutanud kõige rabavamaid äh, valimisvõite ja tal on demokraatlik mandaat aga ei demokraatlik mandaat ega majandusedu ei tohi nõrgestada seaduste ülimuslikkust üheski Euroopa Liidu liikmesmaas. Te ei saa kasutada valimisvõitu ega majanduslikku edu tingimusena, et öelda, aga siis nüüd me ei pea enam seaduste ülimuslikku ülimuslikkust täitma. loomulikult on huvitav kuulda majandusedust ja valimisedu, äh, aga see ei ole siin teema, tema käib seaduste ülimuslikkusest. teiseks, see debatt minu arusaamise järgi ei puuduta parteipoliitikat. ma respekteerin kõigi, kes poliit-, parteipoliitikat tahavad ajada, aga komisjon sellega ei tegele. ja ma olen paljud äh, ALDE fraktsioonist öö, äh, oleksid üllatunud, kui neid nimetataks vasakpoolseteks, aga see on juba täiesti teine küsimus. kolmandaks, ma olen täiesti selle poolt, et meil oleks sõnavabadus. see on üks fundamentaalväärtusi, mida me kõik austame, see on üks väärtustest, mille eest härra Orban võitles tõsiselt, kui ta oli op-, kommunistliku režiimi oponent sest see oli, äh, see oli aeg, äh, millal ma õppisin teda tundma ja siis oli ta liberaal. aga see sõnavabadus, sedagi piirab seaduse ülimuslikkus. kui te siis ütlete, et me tahame pidada debatti selle üle, et kaotada ära surmanuhtlus, loomulikult, aga aga ettepanek äh, kaotada ära Äh, surmanuhtlus tähendaks seda, et me rikume rahvusvahelisi rik-, öö, ähm, kohustusi. teatud asjad ei ole seot-, ei ole kokkukõlavad rahvusvaheliste kokkulepetega, Euroopa Liidu põhiväärtustega, aga minu poliitiline küsimus on, kui te ei kavast-, kui te ettepanekut teha ei kavatsenud, milleks siis esitada ettepanek? mis on selle debati põhjus? aga mõnikord me võime ka retoorilisi küsimusi esitada. ja lõpuks, lõpuks, kui me peame debatt ja ma väga austan ja tervitan peaministrit Orbanit, ma austan seda, et ta tuleb siia, sest ta teab, mis siin toimuma hakkab. ta tuleb ja seisab oma seisukoha eest, kaitseb seda ja mina demokraadina respekteerin seda. aga minu respekt oleks suurem, kui komisjonipoolsed ettepanekud ei oleks esitatud karikatuurina, nii nagu peaminister Orban seda täna teinud on, kus peaminister komisjoni ettepanekus, millal pakub eh, millal on pakkunud komisjon avatud uste poliitikat migratsiooni vallas, palun näidake mulle, kus komisjoni ettepanekus on migratsioonialastes ettepanekutes, mis me oleme välja pakkunud, oleme me pakkunud äh, vabadust kõigile majanduspõgenikele siia tulla. vastupidi, me tahame saada palju rangemat poliitikat, et inimesed, kellel on õigus äh, asüülile, läheksid tagasi sinna, kust nad pärit on. see on eluline osa komisjoni ettepanekust ja kui meil on siin kvootide küsimus, siis see on väga-väga piiratud, väga tõsised öö, äh, juhtumid väga tõsises kriisis olukorras kus väga-väga suur hulk äh, asüülitaotlejaid on jaotatud ainult ühele riigile, sest antud äh, ainult ühele riigile, me teame, et need inimesed tulevad Süüriast ja Eritreast, me teame, need inimesed põgenevad sõjakonflikti eest, aga see kvoot puudutab väga piiratud hulka inimesi ja see oleks debatile suureks toetuseks tegelikult, kui ei hakkaks öö, ironiseerima komisjoni ettepaneku üle, seda karik-, äh, karikatuuriks muutma, sest me kava-, saab, peaksime siis teha oma reformi paremini. ja me tõepoolest peame midagi tegema selleks, et takistada massiivset, massilist inimeste Euroopasse tulemist nendel inimestel, kellel pole õigust asüülile, me peaksime aitama neil jääda riikidesse, kuhu nad kuuluvad, me peaksime aitama neil jääda sinna piirkonda, kus nad, kuhu nad kuuluvad ja seegi on kõik osa komisjoni ettepanekust. ma toon selle punkti nii jõuliselt välja sellepärast, et ma tõesti usun, et ainus viis migratsioonidebatis edasi liikuda on olla üksteise kavatsuste ja plaanide suhtes aus. nii et minu üleskutse südamepõhjast Ungari valitsusele ja kõigile teistele. ärge muutke karikatuuriks Euroopa Komisjoni plaane, sest me oleme kõik ühel pool, võideldes ebaseadusliku immigratsiooniga. kuid samas me toetame inimlikku lähenemist, mis on täielikult vastavuses nende väärtustega, mida me jagame, väärtustega, mille eest võitlesite teie, peaminister, noore mehena, kui teie, teid ja teie äh, rahvast äh, ahistas kommunism. Need on väärtused, mida me jagame Euroopa Liidus. Te osalesite debatis, sest te teate väga hästi, et meil on õigus üksteisega rääkida nendest väärtustest. Te ei saa öelda, et keegi väljaspool Euroopa liikmesmaadest ei tohi rääkida olukorrast minu riigis. see on, see tegelikult ongi see, et me oleme Euroopa Liidu liikmed, me arutame üksteise riikide siseasju, aga me peame seda tegema lugupidamisega. ma olen täiesti nõus, aga pole mingit mõtet jätta äh, olukor-, äh, liikmesmaa olukorra arutamine kõrvale, sellepärast lihtsalt, et ei ole selle riigi kodanik. see on meie ühine väärtus ja lõpetaksin siin, siin Äh, rääkides väga keerukat põgenike äh, küsimust. riik, mida ma kõige paremini tunnen, minu päritoluriik äh, Holland, Nemetsas, Toot. Need on nüüd Hollandi nimed. Need on mõne, mõnede kõige edukamate inimeste nimed Hollandi ühiskonnas, need on inimesed või nende inimeste lapsed, kes pidid põgenema kommunist, kommunistlike režiimide eest kui Nõukogude Liit ahistas äh, ja, ja ründas viiekümne kuuendal aastal Ungarit ja mina, Nemet, Tootsas ja kõik need teised Ungari äh, nimed mul on väga hea meel, et need nimed on osa meie ühiskonnast, osa meie kogukonnast ja väärtuste hul-, väärtustest. Nad võivad seda teha, sest paljud eh, hollandlased ja eurooplased teadsid, et need meeleheitel inimesed, kes põgenesid Ungaris, vajasid kohta, kuhu minna, nad avasid oma südamed, oma kodud, avasid oma ühiskonna ja see on näide sellest, mida me peame, näide, mida peame järgima see näitab, mida Euroopa väärtused tegelikult tähendavad, aitäh, suur aitäh, härra esimees. proua Kalnina, palun. president Schulz, Timmermans, peaminister, lugupeetud parlamendiliikmed. ma väga loodan, et tänane näost näkku arvamuste vahetus on andnud öö, oma osa selleks, et paremini üksteise seisukohti mõista. kuulasin hoolikalt erinevaid seisukohti, mida väljendati selle debati käigus. nagu juba alguses ütlesin, Euroopa Liit on jagatud põhiväärtuste liit. Need on võrdselt siduvad kõigile institutsioonidele ja liikmesmaadele surmanuhtluse ärakaotamine on vaid üheks näiteks. see on Euroopa Liidu äh, liikmeks saamise põhitingimusi. Euroopa Liit on läinud väga kaugele selleks, et seda põhimõtet kehtestada ka aluslepingutes. me ei suuda, me ei tohi keelata debatti pidamast, kuid samal ajal me loodame, et selle debati tulemus kinnitab Äh, meie kinnipidamist sellest põhi, äh, fundamentaalsest põhimõttest. sõnavabadus on samuti fundamentaalne põhiväärtus, aga tal on omad piirid. ekstremistlikud sõnavõtud on keelatud. selles debatis täna pole ma kuulnud, et keegi siin saalis ei oleks nõus sellega, et õigus töötada, õigus ausale kohtupidamisele, et vabad ja äh, ausad valimised oleksid kuidagi valed või nad ei oleks Euroopa põhiväärtused. samal ajal peaksime olema ettevaatlikud, kui rääk-, valime seda, kuidas neid väärtusi äh, kaitsme. äärmuslikud meetmed ei pruugi anda oodatud tulemusi. usun, et jätkame oma debatiga, kuni veename üksteist isegi kui see ei juhtu täna. mu daamid ja härrad, nagu ma juba mainisin, räägin siin eesistujamaana, nõukogu eesistujana ja seetõttu kõige kahekümne kaheksa liikmesmaa nimel. see on raske ülesanne, kuna tänase debati teemat pole nõukogus arutatud, on minu sõnade valik väga-väga piiratud pärast kindlasti luban aga viia teie sõnad nõukogu liikmetele edasi. tänan teid tähelepanu eest. aitäh, proua minister, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub ju